So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Zuschauer. Palun, et... kallid kolleegid, palun asuge oma kohtadele. Ka viimast koosolekut tahaksin ma hea meelega alustada täpselt nii, nagu me harjumuspäraselt teinud oleme So, ich bitte doch diejenigen. Nõndaks, ma paluksin uutel saadikutel ja tagasivalitud saadikutel asuda nüüd oma kohtadele, samuti meie töötajatel ja külalistel. mul on hea meel tervitada teid meie avakoosolekul, keskkonnakomisjoni avakoosolekul ning meie tänase koosoleku eesmärgiks on valida juhatus, esimees, aseesimehed, nii nagu kodukorra artikkel kakssada neli seda ette näeb. järjekord on järgmine, kõigepealt esimehe valimised, seejärel valime neli aseesimeest. nüüd on minu kohustuseks lugeda teile ette kolleegide nimed, kes asendab kedagi. Katinit asendab Aleksandra Pasalini, Dehajevet asendab Michel Gratin, Miroslav Mikolasičit asendab Jaroslav Padic, kolleeg Usolit asendab Stepan Pitkin, edasi Petar Jaan, härra Ansipit asendab kolleeg Dorfmann edasi Alde, Frederika Linsi asendab Gesine Meissner, teda me juba nägime. ECR-ist kolleeg Forsta, kolleeg Nikolson ja kolleeg Tomenit asendab Sven Vornan. kuue NGL-i juures Theresa Rodriguez ja Vasquez asendab kolleeg Kujam ja kolleeg Toilani, Ann-Mari Pojano ja kolleeg Abenhasi Trevkeno. Äh, roheliste juures asendab Hannes ja Pavel Porš asendab ning Lenis Vilmuti Kat Mishin. Äh, kas ma nüüd jätsin kellegi vahele, kas kõik nimed olid õieti? nagu öeldud, ega erikolleeg Tormann on kohal, niisiis asendajat, asendajal ei ole õigust hääletada. nõndaks. nüüd saame asuda hääletamise juurde meil on kvoorum koos, üks neljandik liikmeid on kohal see tähendab kokku kaheksateist liikme, liiget ning nüüd on vaja esitada kandidatuur. Peeter Liise, palun. jah, suur tänu, härra esimees mina sooviksin kõigepealt tervitada kõiki kolleege, kõiki neid, kes on tagasi valitud, kõiki uusi kolleege. meie komisjon oli möödunud ametiaja jooksul kõige töökam, meil oli kõige rohkem eh, teemasid kõne all ning mul on ka hea meel eh, selle üle, et meil seisab ees taas huvitav tööperiood. kõigepealt sooviksin tänada senist esimeest Mattias Krootet, eh, kuigi ta ei kuulu minu poliitilisse peresse, kuid siiski tegi ta oma tööd väga korralikult ning Rahvaparteis oleme me nüüd taas olukorras, kus meie saame esitada kandidatuuri, kandidaadi esimehe kohale Giovanni Lavia, kes on tegev nii keskkonnateadustes kui ka poliitikas, ta on Euroopa Parlamendis teinud väga head tööd möödunud ametiaja jooksul samal ajal oli ta ka eelarvekomisjonis raportööriks eh, ning ta tegi eh, head tööd ka põllumajandusreformi ettevalmistamisel, ta on väga eh, tubli kolleeg ning kuna ta on olnud ka Itaalia valitsuse liige, siis ma usun, et see on väga hea baas heaks koostöös Itaalia valitsusega, et kuivõrd Itaalia on praegu eesistujariik. soovitan Giovanni Laviat. suur tänu, rohkem meil kandidatuure ei ole esitatud, niisiis meil on üks kandidaat ning meil oleks võimalik nüüd äh, hääletada kas ühise heakskiitmise teel või salajase häälitamise teel. kandidaat on oma majanduslike huvide deklaratsiooniga nõuete kohaselt täitnud, nii et kiidame tema kandidatuuri heaks. Er ja sellega ongi tema juba valitud. palju õnne, härra Lavia! palun tulge siia poodiumile Dear colleagues, thank you very much for your head kolleegid, suur tänu teie usalduse eest. ja loodan, et suudan teie ootusi täida järgmisel ametiajal. soovin teha väga head koostööd kõigi liikmetega, kõigi fraktsioonidega selles parlamendis selle töö juures, mis meil ees seisab. suur tänu, et mind valisite. ja nüüd alustame aseesimeeste valimisega või kandidatuuride ülesseadmisega. niisiis, esimene aseesimees, kas meil on mõni kandidaat? proua Auken. Øh, suur tänu, härra esimees ja palju õnne äh, teie ametisse valimise puhul ma ei tahaks pikka kõnet pidada, kallid kolleegid, nii tagasivalitud kui ka uued kolleegid. mul on hea meel äh, jätkata siin koostööd kõikide poliitiliste fraktsioonide vahel ning meie rohelistena pakume välja oma äh, Ungari kolleegi Tševor Benedikti okei okay., we have other hästi, kas meil on veel kandidaate? ei, paistab, et mitte. sellisel juhul järgime sama menetlust nagu ka esimehe valimisel. kui teil ei ole vastuväiteid siis võime valida esimese ase, esimehe härra äh, Žavori üldise heakskiidu teel. I, I ask Mr Javor to join us. härra Žavor, palun liituge meiega siin laua taga Now we can go nüüd saame minna teise aseesimehe kandidatuuri juurde. kas meil on kandidaate ruumis? suur tänu, mina tahaksin EFTD nimel esitada proua Valent-, härra Valentine kolleeg Matsurokise aseesimehe kohale ning kas oleks võimalik anda ka härra Matsuronisele sõna selleks, et ta saaks oma kandidatuuri paremini esitleda? Eh, eh, kas meil on veel kandidaate? kas keegi soovib seada üles kandidaadi, härra Krota? sotsiaaldemokraadid pakuvad välja härra Šabori. kolleeg Šabor on juba viis aastat parlamendis töötanud ning äh, seetõttu pakume välja just tema kandidatuuri teise aseesimehe kohale. okei okay,, Mrs Haugen. suur tänu, proua Haugen, sõna on teil. jah, võtan sõna, äh, et öelda, et meie Roheliste fraktsioonis tunneme tõelist piinlikkust, et meie äh, väga kauaaegne traditsioon siin parlamendis eh, vastavalt kodukorra reeglile sada üheksakümmend üheksa, et kõik fraktsioonid on esindatud ja et kasutada tondi süsteemi, see on juba minu kolmas ametiaeg, me oleme alati seda kasutanud nii et eh, ma sooviksin tõesti kuulda mõistlikku argumenti FTT kandidaadi vastu mõne poliitilise fraktsiooni esindaja välistamine eh, komisjoni juhatusest ei ole õiglane ja see õõnestab ja ohustab meie usaldusväärsust valijate ees sest me peame tõesti austama kõiki fraktsioone ja kui meil on mingeid konkreetseid vastuväiteid kandidaadi vastu, siis muidugi võib neid esitada, kuid minu teada on kandidaat väga kvalifitseeritud, et seda tööd teha, nii et meil ei ole ühtegi tõsist argumenti tema vastu. minu meelest on tegemist väga ohtliku libeda teega, see ohustab parlamendi reputatsiooni. Madame Girling, the floor is yours proua Kergen, palun. aitäh, esimees, ma nõustun sellega, kuid mitte täielikult, ma äh, nõustun selles suhtes, et ähm, me kõik teame, et need kokkulepped, mis on saavutatud, on saavutatud väga keerukate pikkade läbirääkimiste tulemusel ja kõik need fraktsioonid, mis ei ole kaks suurimat fraktsiooni, peaksid tõesti jälgima seda, et me äh, tõesti ka oma seisukohti kaitseksime, sest vastasel juhul me ähm, murrame seda traditsiooni, mis meil on siin parlamendis. kuid tahan lisada, nagu ma aru saan, siis rohelised on äh, praegu majanduskomisjonis püüdnud äh, EKR-i kandidaati valimist takistada, nii et minu meelest on äh, siin tegemist silmakirjalikkusega. ma küll nõustun, aga siiski tahan öelda, et, et võttes arvesse minu märkusi silmakirjalikkusele ei ole piire. mis see Pots? härra Pots <laughs> mis see Lainen, jah. see oli vale silt, härra Lainen, palun. jah, ma hindan Margaret Ookenit väga kõrgelt, me oleme viis aastat teinud siin äh, väga tihedat koostööd ja ma võin öelda ainult äh, seda, et siin parlamendis on seda sagedasti ette tulnud, et äh, kedagi ei vaet-, ei valita teatud põhjustel, ta ei sobi mõnele fraktsioonile, see ei ole mingisugune uudis, seda on parlamendis sagedasti juhtunud ning põhjused, miks vastaskandidaat on esitatud, on ju ka selged härra Liise, palun. jah, aitäh, härra esimees, mina arvan, me peame väga hoolikalt vahet tegema isiklikel ja poliitilistel põhjustel Eh, keskkonnakomisjon on poliitiline organ eh, ning eh, siin ei ole küsimus EFT kandidaadi isiklikus sobivuses, vaid küsimus on fraktsioonis, kuhu ta kuulub. Sondi meetod ei ole põhikirjas kirja pandud, vaid seda kasutatakse positsioonide jagamisel abivahendina ning on võimalik otsustada ka muude kriteeriumide alusel ning sagedasti on ette tulnud, et just rohelised ametikohtade valimisel tekitavad segadust ning möödunud nädalal rohelistega koos me otsustasime, et EFD kandidatuuri me parlamendi aseesimehe kohale ei vali, valime kaks liberaali. see ei toetunud samuti Tonti meetodile ning see leidis positiivset vastukaja ka roheliste seas EFD fraktsioon pidi nüüd otsustama, eh, kui nad Euroopa hümni mängimise ajal selja keeravad, siis ei pruugiks neil imestada, kui nende kandidatuure eh, ametikohtadele ei toetata. Äh, äh, seetõttu mina toetan Rahvapartei nimel proua Šaabo kandidatuuri. Äh, me oleme temaga palju aastaid koostööd teinud, ta on väga usin, väga toimekas ning seetõttu ka väga hea kandidaat. aitäh! tahan teile lihtsalt öelda, et kui hääletasime kandidaadi vastu, siis alati äh, selle tõttu, et me ei pidanud teda piisavalt kvalifitseerituks. nii et äh, alati on olnud aluseks see, milline on kandidaat, mitte see, millisest fraktsioonist ta pärit on. kui poliitiline fraktsioon, kui fraktsioon täidab kõiki neid reegleid, mis on ette nähtud kandidaadi ülesseadmiseks, siis äh, ei saa öelda, et siis äh, siis kui teil on mõni hea põhjendus, miks see kandidaat ei suuda selle komisjoni tööd juhtida, siis ma hea meelega kuulaks selle argumendi ära, aga me ei saa ju jätta välja tervet fraktsiooni, sest me ei ole nõus nende vaadetega. see ei ole õiglane, see ei ole aus ja see ei sobi kokku meie parlamendi põhimõtetega. Abbiamo, we have the last uh, uh, person who want to speech veel üks inimene soovib sõna. Mr Masuronis. härra Masuronis. aitäh, esimees. kallid kolleegid. võtan lühidalt sõna, et ennast tutvustada, minu nimi on Valentinas Masuronis. olin Leedu keskkonnaminister ja seda ajal, kui Leedul oli Euroopa Liidu eesistuja koht, see oli pool aastat tagasi. ja minu kogemus äh, Leedu eesistumise ajal töö komisjonis, töö volinikega, töö nõukogu kolleegidega koostöö Euroopa Parlamendiga, kõik need kogemused on olnud minu jaoks väga kasulikud ja ma usun, et võiksime ka lõigata kasu kõigist neist kogemustest, mis ma olen saanud, kui te mind valite sellele ametikohale. muidugi kõik sõltub teie häältest, kolleegid, ma mõistan, et on kokkulepped fraktsioonide vahel ja ka fraktsioonide sees kuid hoolimata sellest, milline on teie valik sellel hääletusel, olen, olenemata sellest, kas hääletate minu poolt või vastu, usun siiski, et me peaksime tegema edukat koostööd nende viie aasta jooksul ja kindlasti me suudame valida kõige paremad lahendused Euroopa Liidu ja meie liikmesriikide jaoks. ma soovin, et te teeksite, et teete õige valiku. aitäh, suur tänu. ja nüüd annan sõna proua Dušan Šabole, et ta saaks ennast tutvustada. aitäh mulțumesc uh, colegilor care m-au propus și uh, tuturor colegilor care mă susțin, dar și celor care nu. aitäh, ma tahaksin teid kõiki tänada ja tänada ka teisi kolleege, kes mind on äh, toetanud ja tahan ka neid, kes mind ei toeta, see on minu teine mandaat siin komisjonis, olen alati kõigiga koostööd äh, teinud, tahtsin öelda ainult, et äh, peale komisjoni kogemuse äh, on mul ka oma koduriigist saadud kogemus, töötasin keskkonnateemade kallal ühe vabaühenduse raames, siis tulin siia kodanikuna, kes esindab teisi kodanikke, kes mind siia valisid. nii et meie parlamendisaadikutena, sõltumata komisjonidest, kus me töötame, esindame siiski Euroopa kodanikke ja mina olen veendunud, et minu on see, siin viibimine on selles kontekstis väga oluline. mul oleks veel palju öelda, kuid tänan teid eelkõige toetuse ja hääletuse eest. suur tänu. nüüd peame läbi viima hääletuse. et meil on kaks kandidaati, siis peame kasutama elektroonilist hääletust, kasutama oma hääletuskaarte kui soovite äh, härra Matsuroonise poolt hääletada, siis vajutage rohelist nuppu ja kui soovite äh, hääletada proua Sarbu poolt, siis vajutage punast nuppu. roheline Matsuroonis, punane proua Sarbu. kas kõigil on hääletuskaardid äh, olemas või on kellelgi puudu? paistab, et kõigil on, ei siiski mitte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 okei okay., we solve the problem. hästi, see probleem on lahendatud. asendusliige proua Forenza hääletab äh, täisliikme asemel. ja meenutan taas, äh, kui soovite hääletada härra Masuronise poolt, siis vajutage rohelist nuppu ja kui soovite hääletada proua Saru poolt, siis vajutage punast nuppu ja hääletus on alanud. Oh. We have one EPP more. rahvapartei poolt on üks hääl üle. Only one. ainult üks hääl on üle. okei okay., we close the vote. hääletus on lõppenud. For the result jah, ootame tulemusi. okei okay., we have uh.... Oh, ah, yes, I do. okei okay., the second vice chair will be. teiseks aseesimeheks saab proua Saarbu ja palun tal tulla siia ja liituda meiega. And now we are going to vote for ja nüüd äh, valime kolmanda aseesimehe. härra Brot, palun. Ich schlage Pavel Potsch vor. mina pakun välja Pavel Potši kandidatuuri. Pavel Potš äh, äh, on oh, oh, no juba viis aastat parlamendis töötanud keskkonnakomisjonis. ta on osalenud väga olulistes õigusloomelistes protsessides, tal on väga palju kogemusi, seetõttu pakume välja tema kandidatuuri kolmanda aseesimehe kohale. kas meil on veel kandidaate? kui ei, siis härra Potš on ka täitnud oma äh, finantshuvide deklaratsiooni ja äh, see ja mul on ka tema nõusolek. nii et tundub, et saame hääletada üldise heakskiidu teel. Pole hullu. mina tahtsin EFTD nimel esitada Marko Fronte kandidatuuri I am going to speak in Italian because uh, it is jätkan nüüd itaalia keeles, sest seda on keeruline selgitada. kolleegi sõnavõtt toimus samal ajal, kui palusin aplausiga hääletada. kui kolleeg soovib esitada kolmanda aseesimehe kohale oma kandidaati, siis peame elektrooniliselt hääletama ja,. jah, jah, ma esitan oma kandidaadi. siis peame elektrooniliselt hääletama nüüd. palun, et hääletaksite jälle sama süsteemi järgi, kui soovitada hääletada härra Fronte poolt, siis palun vajutage rohelist nuppu ja kui soovite hääletada härra Potši poolt, siis vajutage punast nuppu. roheline härra Fronte, punane nupp härra Potš. The vote is open. hääletus on alanud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 ja hääletuse tulemus on nelikümmend kaks häält härra Potši poolt ja üheksateist häält härra Fronte poolt. Our congratulations to Mr Potš. palju õnne härra Potšile. teda ei ole paraku siin praegu. Lähme siis neljanda aseesimehe valimise juurde. härra Proota schlage Gilles Pagnot vor. Gilles Pagnot ist... mina pakun välja Gilles Pagnot kandidatuuriga, tema on väga suurte kogu-, kogemustega, möödunud viie aasta jooksul töötas ta siin komisjonis ning seetõttu pakuksin välja just tema neljanda aseesimehe kohale, et tal on meie fraktsiooni usaldus, aitäh. Mr Nicholson. härra Nicholson, palun jah, härra esimees. hoolimata sellest, kuidas asjad on täna siin läinud oma kahekümne viie aasta jooksul siin parlamendis ei ole ma midagi sellist näinud. Äh, ähm, sean üles äh, proua Julie Konni kandidatuuri, kes on olnud siin komisjonis äh, juba pikka aega. okei okay.. Sì, eh, anche io sono nuovo qui ka mina olen siin uus ja ma ei ole kunagi sarnast olukorda varem näinud. sellepärast esitan veel kord EFDD nimel ühe kandidaadi, kolleeg Eevi. proua Eleonora Eevi. Avendo e trovandoci di fronte Äh, kuivõrd me oleme nüüd silmitsi kolme kandidaadiga, siis peame viima läbi hääletuse hääletussedelitega. seega on meil kolm kandidaati Barnio, Kirling ja Eevi seega peatan praegu koosoleku mõneks minutiks, kuni valmistame ette hääletussedeleid Äh, tähestiku järjekorras, et nad hääletaksid. Madame Grosset, Grosset. Je me permets de dire qu'il y a certain... Grosset, äh, ma tahtsin öelda, et äh, mõned kolleegid peavad kiiresti minema teistes komisjonides hääletama, nii et nad peavad kõige enne saama hääletada, sest nad peavad ka teistes komisjonides hääletustel osalema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 Schulza. Questa? Hm? Onecka. Onecka. Dov'è Onecka? Onecka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign. Hassan Boutier.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 Okay. We can uh, announce. hästi, saame välja kuulutada lõplikud tulemused. kuuskümmend kolm äh, inimest hääletas. kolm tühja hääletussedelit, kuuskümmend äh, häält äh, olid siis kehtivad ja kolm, äh, kolmkümmend üks häält oli vaja enamuseks, äh, härra Pärniuse kolmkümmend seitse, äh, proua Kirling seitseteist ja proua Eevi üksteist. nii et härra Barnjou sai valitud, palun tulge siia Now we can go to the third point. nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt ähm, esimehe teated. esiteks, mis äh, puudutab äh, Nelli Farage'i äh, volinikukandidaadi kuulamist. nimelt tuleb äh, asendada neli volinikku pärast äh, valimisi ja seetõttu korraldab ITRE komisjon esmaspäeval, neljateistkümnendal juulil kuulamise kell pool üks. et äh, vältida äh, siis kat-, kattumisi ja, ja segadusi seoses äh, volinike ametisse nimetamisega otsustas äh, esimest konverentsis kasutada teistsugust menetlust, et iga kuulamise jaoks on vähem aega, siis saavad ainult vastutava komisjoni liikmed ja intrakomisjoni liikmed esitada küsimusi. kuid äh, koosolek on avalik ja kõik, äh, ka ENVI komisjoni liikmed on oodatud osalema koosolek, mille eh, siis korraldab ITRE komisjon, toimub neljateistkümnendal juulil, esmaspäeval õhtul. ja teine teade on siis, eh, mis puudutab eh, ENVI komisjoni koosolekuid, võttes arvesse, et meie töö on amet, meil on ametiaja alguses vähe tööd ja seetõttu kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal juulil toimuvad esimesed koosolekud kahekümne neljandal juunil kell pool üks, äh, siis toimub äh, koosolek ja mitte pärastlõunal, nagu algselt äh, plaanis oli. ENVI komisjoni koosolekute ajakava peavad siis koordinaatorid kokku leppima oma esimesel kohtumisel. meenutan, et kahekümne kolmandal juulil pärastlõunal tutvustab ministri, ministrid Scaletti ja Lorenzin Itaalia eesistumise prioriteete, koosolek algab kell üheksa. ja see toimub siis siin Brüsselis kolmapäeval, kahekümne kolmandal juulil. see oleks kõik tänaseks. suur tänu, et äh, osalesite sellel väga pikal koosolekul, suur tänu!